dzień dobry witam państwa czy możemy rozpocząć już tere hommikust võiksime alustada akadeemiline veerandtund on nüüd möödas ja pikema viivituseta peame asja kallale asuma koosolek on alanud Äh, koosolek jätkub ka täna pärastlõunal. ja päevakorras on meil nüüd Jan Haitemaa raport, pigem arvamus viissada viisteist muudatusettepanekut on sellele esitatud kõigest nii et neid ikka on. vastutav komisjon on IMCO. meie ja ENVI töötame koos vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli. nii et on aspekte, mille eest vastutame meie, ka INTA on kaasatud äh, vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend viis mina aga leian, et äh, muus osas usaldan Jan Hoitemaad ja tal ongi sõna. suur tänu, härra esimees. meie vastavalt siis artikli viiskümmend neli, meil on jagatud pädevus. kahju on siiski, et meil ei ole täielikku pädevust mõnede lisade osas. näiteks, mis puudutab äh, saasteaineid, mis on seotud väetistega. tahaksin äh, teile komplimendi öelda, härra esimees, te olete teinud tõsist tööd koos minuga selleks, et me saaksime täielikku pädevust ka selles osas, kuid paraku äh, seda me ei saavutanud. ja nüüd on Envi see, kellel on täielik pädevus selles vallas ja sellega ma jõuan ka teise märkuse juurde, et on esitatud tõepoolest suur hulk muudatusettepanekuid. peame aga järeldama, et mõned nendest äh, ei ole vastuvõetavad eriti need, mis puudutavad lisandeid, mis puudutavad saasteaineid, mille osas Envil on eksklusiivne pädevus. ma ei tea, kuidas teie otsustate, aga ma arvan, et peame siiski nende muudatusettepanekute üle hääletama ja kui nad vastu võetakse, lähevad nad siis Envisse ja IMCO-sse ja need, mis on vastuvõetamatud, neid ei, nende poolt siis lihtsalt ei hääletata. võib-olla võib-olla esimees ütlete oma seisukoha, kuidas te kavatsete selle asjaga tegeleda. eile aga oli meil variraportööride kohtumine nende eh, muudatusettepanekute osas, mille üle meil on pädevus ja arutelu oli meil päris konstruktiivne. probleem on nüüd aga selles, et see teema on äärmiselt tehniline. nii et päris eh, keeruline oli jõuda kompromissideni. siiski töötasime siiski välja üheksa kompromissi ja ro-, ja Türgis nädalal tegeleme siis veel järgmiste kompromissidega. kõige olulisemad kompromissid on näiteks need, mis puudutavad aeglase eraldamisega väetisi, mis on siis innovatiivsed väetised, teiseks kom-, toitainete miinimumtasandid on teine ja kolmas kompromiss, mis puudutab ringmajanduse potentsiaali edasist vabastamist, ehk me siis kasutame rohkem loomsõnniku toitaineid, selle asemel, et kasutada anorgaanilisi väetisi, et me oleksime siis vähem sõltuvad impordist ja mineraalväetistest. on ka mõned probleemid äh, definitsioonidega ja seos nitraatide direk-, lämmastikudirektiiviga siin on meil vaja seda asja arutada. Äh, väetiste määrus on seotud ka teiste õigusaktidega, kõik see vajab voolujoonestamist. ja ma näen konflikti lämmastikudirektiiviga. see oleks lühidalt kõik minu poolt hetkel ja ootan huviga kolleegide sõnavõtte ja panuseid Bardzo dziękuję, panie pośle. Tak, wiemy, że e, jakie jest podejście komisji ENVI. ja nüüd? me teame, milline on ENVI lähenemine. meie komisjonis on terve rida neid liikmeid, kes on ühtlasi keskkonnakomisjoni liikmed peame siiski mõtlema sellele, et parlament tervikuna pigem kaldub envi lähenemise poole, mitte niivõrd meie lähenemise poole, vaatamata sellele, et meil on tavaliselt õigus. küsimus on konkurentsivõimes, mis puudutab äh, seda sektorit ennast küsimus on selles, kuidas tagada samad normid meie toodetele ja imporditud toodetele. kuid minu poolt äh, see on ka kõik, härra Agnew. Sorry, pani poseł Aguilera. Buenos días, presidente. ei siiski. proua Aguilera. nagu härra Aitema ütles, on väga kahju, et meil ei ole täielikku pädevust selles küsimuses. põhimõtteliselt sellise olulise määruse puhul nagu väetiste määrus, põllumajanduskomisjon ja et põllumajandusel on meil nüüd väga vähe kaalu. Envi ja Inko on olulised siinkohal. ja see on küll tõesti, sellest on tõepoolest väga kahju. nagu me kuulsime, äh, on rohkem kaalu Envi arvamusel. peame siiski aga end kaitsma oma seisukohta ja oma panust, kui me siin räägime agrikomisjoni arvamusest. igal juhul ma tänan teid ikkagi mitte ainult selle raporti eest, vaid ka teie avatuse eest dialoogile. meil oli eile esimene variraportööride koosolek. Äh, oleme fraktsioonide töötajatega samuti koostööd teinud. oli ka külaskäik Hollandisse kus me näisime, nägime uute tehnoloogiate kasutamist ka orgaaniliste väetiste osas. väga huvitav on näha, mida selles vallas üldse tehakse. ja seal, see on ju tulevik, selles pole mingit kahtlust. pisut rohkem kahtlusi on mul muudes küsimustes. kas me oleme tõesti olukorras kasutada, et kas me suudame kõik, kogu potentsiaali kasutada. me oleme suuri samme teinud edasi, kuid siiamaani mulle tundub, et tehnoloogia on arenenud juba nii kaugele, et äh, orgaanilised väetised on juba piisavalt äh, agronoomiliselt tõhusad ja peaks olema suutlikud äh, või võistlema, konkureerima teiste väetistega nii et ma tahaksin öelda suur tänu tehtud töö eest. see on äärmiselt tehniline dokument muidugi. ja tõsist tööd äh, on meil vaja veel palju teha. liikmestel on teha palju tööd, töötajatel on palju tehnilist tööd ees ja suur tänu selle eest. tänan kõiki, kes on kogu selle töö taga olnud. et me just selle tehnilise poolega hakkama saame tavaliselt me, meil on vaja ju võimalikult täielikku pilti selleks, et otsust langetada. aga ma tuleksin tagasi selle juurde, mida esimees ütles. küsimus ei ole mitte ainult äh, muudatusettepanekutes, mis, mida on üle viiesaja. kolm muudatusettepanekut, nende osas me uurisime sekretäriaadiga, kas nad on vastuvõetavad, need ei ole tõepoolest meie pädevuses, aga mõned on meie pädevuses, mõned mitte liikmed peavad otsustama, kas need, kas nende üle, kas neid saab toetada või mitte. kuid ma olen teiega nõus, et, et vastuvõetamatud viiskümmend kaks, viiskümmend viis igal juhul sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud, nende eesmärgiks on mõningaid mõisteid täpsustada meie jaoks on tähtis äh, agronoomilise tõhususe teemaga tegeleda. seda tuleb arvestada. aga biostimulantide kasutamine on sama oluline. pestitsiidid ja täiendavad äh, biostimulandid, kuidas need kokku sobivad? on mitmeid aspekte, millega me ka järgmistel koosolekutel edasi tegeleme. ja on veel üks teema, millega härra Hautamaa tegeles, üks, mis meie fraktsioonile on väga murettekitav. ma ei toeta lämmastiku direktiivi avamist ja kasutamist sellel eesmärgil, et me kahandaksime orgaaniliste väetiste osa on kaks probleemi, üks on tehniline, juriidiline. me ei tea, ma ei tea, kas meil õnnestub avada lämmastikudirektiiv. ma arvan, et siin on õiguslikke ja tehnilisi kahtlusi. mulle tundub, et äh, siiamaani ei ole tingimused täidetud äh, just tehnoloogiliste edusammude osas. selleks, et äh, orgaanilised väetised, mis kindlasti on tulevik, aga praegu, et nad oleks praegu piisava agronoomilise tõhususega. meil on ka ringmajanduse teema. hetkel ma siiski ei usu, et me saaksime praeguses ettepanekus seda lämmastikudirektiivi osas niimoodi äh, teha, nagu raportöör pakub igal juhul raportööri lähenemine on väga positiivne. oleme juba teatud kokkulepped saavutanud, nagu öeldud, ja loodame ka muid kokkuleppeid saavutada edaspidi. ta on teinud jõupingutusi tõepoolest oma ettepanekus orgaaniliste väetiste osas iseäranis. lämmastikudirektiivi küsimus äh, saab olema nüüd selleks äh, kõige raskemaks teemaks, ma arvan, mille üle me võitleme edaspidi igal juhul peame jätkama, pikk tee on veel käia. Envi ja Inkoga tuleb samuti või-, võidelda, kuid loodame siiski ka seal selle toetusele. Pan poseł Jar. härra Jaar. jaa, e, vielen Dank, Herr Vorsitz. suur tänu härra esimees ja suur tänu, et enne variraportööre juba mulle sõna andsite. mul on üks üleüldine palve. nimelt meie raportöör Jan Heitemaa tõi välja siin probleemid, et me panime paika, kuidas me jaotame äh, ära nüüd pädevused erinevate valdkonnakomisjonide vahel. aga mul on nüüd jäänud mulje, et keskkonnakomisjon iga hinna eest võtab vastu otsuseid ja ei arvesta üldse, millised on nende otsuste tagajärjed. mida ma sellega mõtlen, meil on siin kaks teist kaasatud komisjoni veel, mis peavad sellega hakkama saama. nagu näiteks meie, meie siin ka võtame vastu otsuseid, mis tähendab seda, et väetised muutuvad äh, Äh, kallimaks, äh, tarbijad maksavad rohkem, sest ilmselgelt äh, antakse see hinnatõus tarbijatele edasi. ja teiseks, kui me näiteks fosfori puhul hakkame sõltuma ühest tarnijast, siis see tähendab ka seda, et meil tekivad probleemid ja ma tõesti ei saa aru, mis arengupoliitikat me siin ajame, kui me lihtsalt ei hakka näiteks enam tarnima mineraalväetisi Aafrikast. nii et tõesti, kolm valdkonnakomisjoni juhti peaksid kokku tulema ja ütlema, et äh, meil on siin suur probleem, mis vajab lahendamist sest praegusel hetkel komisjonid üldse koostööd ei tee, arutelud lähevad hoopis erinevatesse suundadesse. ma saan aru küll, et keskkonnakomisjon ütleb, et ma olen nüüd keskkonnakomisjonis ja võitlen keskkonna eest, aga siis tuleks siiski vaadata ka aknast välja paremale-vasakule ning mõelda, kuidas minu otsused mõjutavad ka teisi valdkondi nii et tõesti, minu palve tõesti, mis puudutab piirmäärade paikapanekut ja sellega tegeleb Keskkonnakomisjon, seda tuleb tõesti korraldada nii, et see jääb talunikele siiski selliseks, et nad suudavad selle eest maksta ja et tuleb mõelda ka selle peale, kuidas see mõjutab kaubanduspoliitikat siiamaani ka kutseühendused ei ole sellega väga palju tegelenud ja tegelikult et äh, äh, meil on siin tegelikult ju ka väga palju probleeme lubjaga, meil on nii-öelda lubja varud Euroopas, äh, jumal pani nad sinna, kus nad on ning kui nüüd need lubjalaod kinni pannakse, siis talunik ei saa enam sinna kohale sõita ja lupja tuua, vaid peab sõitma hoopis Venemaale ja Jan väga selgelt tõi seda välja, et me peame seda kuidagi koordineerima, meie peaksime põllumajanduskomisjonina ka nendesse asjadesse sekkuma, me ei saa öelda, et see ei ole vastuvõetav muudatusettepanek ja sellega ei tegeleta. ja sellepärast minu palve kokku peaksid tulema valdkonnakomisjonide juhid ja vaatama seda üleüldises plaanis ja mõtlema selle peale, et mida ühe komisjoni otsus teistele tähendab, et tegemist ei ole mitte ainult tehnilise probleemiga. me räägime siin äh, palju rohkematest asjadest ja täiesti erinevas suunas lähevad meie mõtted erinevates äh, komisjonides ja noh, täiskogul hääletus, seal on vahel äh, tulemused täiesti äh, ette ennustamatud, tihti oleneb kõik tujust, kellaajast ja nii edasi ja võib-olla tõesti pöördun veel kord esimehe poole, äkki te saaksite keskkonnakomisjoni esimehega kokku tulla, kaubanduskomisjoni esimehega ka, selleks, et nendest probleemidest räägitaks. ja et me saaksime vähemalt lõpus öelda, et äh, keegi ei saa öelda, et ma ei teadnud seda, praegusel hetkel ma kardan, et äh, me muudame väetised talunikele kallimaks ja rikume ka kaubandussuhteid. ja viimane märkus, mis puudutab orgaanilisi väetisi minu arvates on see väga hea kokkulepe, et talunikel tekib probleeme orgaaniliste väetistega, eriti just virtsa ja lägaga ja me tõesti peaksime ka selle peale mõtlema ja võib-olla on seal ka tõesti teisi seadusi ja võimalusi. aga me peaksime öelda ka näiteks, et äh, kallid talunikud, et meil ei ole siin mitte ainult piitsa, vaid meil on ka präänikuid, me saame leida tehnilisi lahendusi orgaaniliste väetiste jaoks Äh, selleks, et orgaanilisi väetisi oleks siis võimalik kasutada samamoodi nagu mineraalväetise, kui tähised on korras, kui tehnoloogia on korras ja peale selle tuleb tõesti teha pakkumine talunikele, et me ei peaks siin mitte ainult ähvardama, vaid peaksime pakkuma ka lahendusi. suur aitäh! aitäh nende ettepanekute eest, härra Bogovitš! suur aitäh! ma suuresti nõustun sellega, mis eelkõnelejad juba ütlesid. nagu me kõik teame, see on väga keerukas äh, õigusloomeline akt nii geopoliitiliselt kui ka tehniliselt ja ka ideoloogiliselt, poliitiliselt tegelikult. see on ka põhjuseks, miks äh, raportit koostades toimus väga palju tehnilisi koosolekuid eksperdid tutvustasid oma arvamusi. ja kui nüüd vaadata järeldusi, siis me näeme, et tegelikult komisjoni algne ettepanek mõningates aspektides eriti, mis puudutab fosfaate, lämmastiku, kaaliumit, oli liiga ambitsioonikas meie piirväärtused on siin kolm korda karmimad kui mujal maailmas ning väga keerukas oleks seda läbi suruda või väga kulukas vähemalt. ja ka tervishoiueksperdid on samal arvamusel. Nemad ei leia, et kaaliumi taset peaks niivõrd madalaks viima. see ei ole meie pädevuses, aga jällegi on äh, meie huvides, nimelt et Envi raporti proua Kardiini kes tutvustas ja toetas neid asju, siis eh, meil oleks väga raske seda mm, siia sisse panna, kui lõpuks otsustatakse ikkagi selles suunas edasi liikuda. mis puudutab Jaani poolt ette valmistatud arvamust, siis tahaksin tänada eh, teid eh, ka selle mm, visiidi eest Hollandisse, mis me tegime. ma arvan, et väga oluline on, et me just loomasõnnikule eraldi tähelepanu pööraksime ning kasutaksime orgaanilisi väetiseid. ma arvan, et me peaksime selles suunas rohkem äh, edasi liikuma. ja kui äh, põllumajandus saab kuskilgi ringmajanduses osaleda, siis just selles valdkonnas ma arvan, et me peaksime orikaanilisi väetiseid kasutada, me võime alati rääkida protsentidest, aga me tegelikult näeme muudatusettepanekutest, et äh, siin on äh, võima-, päris lai valikuvõimalus. aga lõpuks me peaksime ikkagi ka tehniliselt teostatava lahenduseni äh, jõudma. mis puudutab põllumajanduse sotsiaalset äh, vastuvõetavust nii-öelda, siis eile härra Jaar ütles, et äh, poliitikute seas äh, osad leiavad, et üldse ei tohiks väetiseid kasutada, nad ei mõista aga selle negatiivseid tagajärgi, nii et väga oluline on, et meie ikkagi vaataksime ka, kuidas avalikkus suhtub põllumajandusse, kuidas me suudame selle siduda ringmajandusega ja nii edasi. ma usun ka, et äh, lämmastiku äh, direktiiv on äh, vägagi äh, problemaatiline ning raportöör ka mainis neid küsimusi, me peaksime järgmise nädala lõpuks kompromissidega valmis jõudma. juba see pealkiri ise, kas me peaksime üle võtma äh, ka toitainete äh, küsimuse. see on selline valdkond, äh, millega me oleme väga palju tegelenud ja ma arvan, et me oleme üritanud teha vahet toitainete, väetiste ja muude mõjude vahel. nii et nii et me suudaksime leida ikkagi sobiva lahenduse. kokku on üle viiesaja muudatusettepaneku, Envil kaheksasada. lõpuks ma usun, et me ikkagi peaksime leidma lahenduse, mis oleks vastuvõetav ja ning ei tooks endaga ka liigseid kulusid kaasa. härra Andrew jah, kuulasin Peeter Jaari. Peeter, mainisin sind. kas võiksin ära oodata nii kaua, kui ta maha istub? jah, kuulasin Peeter Jaari sõnavõttu ja täiesti hämmingus olen sellest. tema tõi välja, et on võimalik, et ainult et äh, kuidagi äh, kaltsium mingil või põhjusel on põllumaadel ning, ning neid ei ole piisavalt ja me peaksime seda kõike juurde tooma Venemaalt. ma ei tea, kas komisjon on teadlik sellest, et äh, kui me lubjakivi kasutame, siis me kasutame seda ikkagi tonnide kaupa hektari kohta. väga suure kogusega on tegemist see on juba väga kuiv materjal, seda ei saa rohkem kuivatada. transpordikulud oleksid täiesti tohutud, minule ei ole keegi põllumajandussektoris lobi teinud ja ma ei usu, et Peeter eksiks. aga me kõik peaksime mõistma seda ja aru saama, mida see tähendab. kui keegi siit on ka Inkos ja Envis, siis loodetavasti suudame selle sõnumi Äh, selgelt kõlama panna kõikjal. me teame, et äh, lubjakivi kasutavad ka mahepõllumehed, mingeid vastuvõtteid sellele ei ole esitatud. selle, seega ma usun, me saame kõiki äh, põllumehi siin kaitsta ja ma arvan, ja ma arvan, et kui see jääb kahe silma vahele, siis on tõesti tegemist probleemiga. Now, Pampas Vadriu jah, ja nüüd tõesti, härra Andrei. Euh, euh, jah, aitäh. tegemist on väga keeruka küsimusega, mitte ainult tehniliselt, vaid tal on ka oma poliitiline mõõde ja pole juhus, et seda käsitletakse mitte kolmes, vaid neljas äh, komisjonis keskkond, äh, siseturg, äh, põllumajandus, sellepärast et meid puudutab see otseselt ja kahetsen, et meil ei ole siin täielikku pädevust, nii aga INTA, sellepärast et see puudutab ka rahvusvahelist kaubandust. ja see ongi see, mis muudab selle küsimuse eripäraseks. tahaksin tänada raportööri huvitavate kõikide tehtud ettepanekute töö eest nagu proua Aguilera, aga mina olen suhteliselt üllatunud sellest, et siin on nii palju muudatusi, aga ma arvan, et me peaksime pürgima kompromisside poole. mis puudutab ähm, lämmastikudirektiivi äh, küsimärgi alla seadmist, siis siin peame olema väga ettevaatlikud. ma tunnen head meelt selle üle, mis on välja pakutud, aga me peame olema ettevaatlikud, kui me hakkame muundama loomade väljaheiteid koha peal. tegemist oleks siis in situ väetisega aga kui sellele lisandub transport, siis see ei ole hea, neid äh, tooteid, väetavaid tooteid me peaksime koha peal kasutama, mitte kaugemal. me peame tähelepanu pöörama sellega tootmis- ning kasutuskohtade vahelisele distantsile. seda tuleks täpsustada. see puudutab samuti kulude vähendamist pani poseł delahaye. monsieur le président d'abord je voudrais remercier notre collègue huitema du travail qu'il a effectué. suur aitäh! minu jaoks äh, on need küsimused eriti tähtsad, olen ise põllupidaja, kasutan väetiseid, olgu nad siis keemilised või orgaanilised. aga nagu ma tahaksin, et me jääksime ikkagi terve mõistuse juurde tekib tunne, et kui me oleme ühes komisjonis, siis on meil üks seisukoht ja teises komisjonis teine. mitu komisjoni tegelevad selle küsimusega? aga nüüd need kolleegid, kes siin komisjonis on, peaksid veenma kolleege ka teistes komisjonides. ma mõistan, mida kolleeg Andrei ütles, aga ma arvan, et äh, siin võib-olla kõi-, tahta enamat äh, oleks liiale minek, ei ole ideaalset lahendust, kui me tahame ringmajandust, siis äh, peaksime ikkagi püüdlema selle poole, et loomasõnnik äh, leiaks kasutust põllumajanduses, kõige parem oleks, et seda kasutataks tõesti koha peal, seal, kus seda toodetakse, aga ma ei le-, su suuda ette kujutada, kuidas me saaksime õigusloomelises tekstis sellise kohustuse sisse viia. peaksime ikkagi olema mõistlikud ja ka sidusad. meie kaitseme siin põllumajandust äh, oma liikmesriikides, kuid üldisemalt ka Euroopa oma. me peaksime veenma oma kolleege teistes komisjonides, keskkonnakomisjonis, Intas, IMCO-s ja Äh, toetama just põllumajandust, sellepärast et me peame olema ühtsed. Proszę Państwa, często się spotykamy z zarzutem, że nie jesteśmy bezpośrednio zainteresowani. Tihtilugu süüdistatakse meid selles, et meil on huvide konflikt, kuna paljud meist äh, on meist väga lähedased põllumeestele, osad meist ka on põllumehed ja väidetakse, et ei ole ju aus, kui meil oleks siis ainuõigus otsustada nende küsimuste üle. see on ka põhjuseks, miks nõutakse teistsugust toimimisviisi, aga proua McIntyre, palun. aitäh, härra esimees. nõustun eelkõnelejaga väga palju põllumehi on siinsamas komisjonis ja usun, et on äärmiselt tähtis, et põllumeeste häält kuulda võetaks. meie asi ongi kaitsta neid kõikjal Euroopas, sellepärast et neil on vaja juurdepääsu muuhulgas ka väetistele. meile valmistab muret toiduohutus, suurenev tootmine väetiste eh, osatähtsust tuleb tunnustada. nagu paljud teisedki kõnelejad täna hommikul, ka mina olen suuresti mures sellepärast, et meie eh, mõju on siin kõvasti kärbitud ja me oleme jõudnud väga vastuoluliste ettepanekuteni komisjoni äh, ettepanekud on läinud võib-olla liiga kaugele. ma oleksin tõesti tahtnud, et oleks olnud ain meie ainupädevus siin, aga ikkagi tahaksin tänada raportööri kogu tehtud töö eest. ja selle eest, et ta on põllumeeste huve kasutanud. olen teinud äh, ka mõned muudatusettepanekud, ma ei tahaks üle korrata seda, mis teised ütlesid, sest suuresti nõustun nendega, aga arvan, et on väga oluline iga õigusloomelise akti puhul Euroopas, et peaksime silmas ka halduskoormust, mis sellega kaasneb inimestele, talumeestele või siis tootjatele, väikeste tootjatele siinkohal. ja me peaksime ikkagi tõesti terve mõistuse juurde jääma, kui me neid ettepanekuid teeme. näitena räägiksin oma muudatusettepanekust lisasse neli, äh, kaks, kaks. komisjon teeb ettepaneku kontseptuaalse disaini ning tootmisskeemid. mina olen kõike seda vähendanud. kus ja ütlen lihtsalt, et tuleb kirjeldada tootmisprotsessi. miks, sellepärast et see kogu niivõrd täpne info võib olla kaubanduslikult tundlik ning tegelikult ei taga kuidagi paremat äh, ohutust toote puhul. ma arvan, et me peaksime olema ikkagi teadlikud sellest, äh, mida me seadustega üritame saavutada. ja me peame olema teadlikud ka mõjust ja halduskoormusest. siinkohal äh, on tegemist meie konkurentsivõimega, sellepärast et me nõuame infot mida ükski äh, ettevõte ei tahaks avaldada, kui ta soovib ka turustamises edukas olla. ma arvan, et peaksime mõistma põllumeeste positsioone, jah, ka mina kuulun nende hulka, aga me peame ka just paremat õigusloomet silmas pidama, me räägime sellest väga palju ja ma arvan, et me peaksime tagama, et äh, seadus, mida me siin vastu võtame, vastab parema õigusloome nõuetele ning äh, arvestatakse samuti ettepanekute mõjuga, eriti just VKE-dele, aitäh! Monsieur le Président, effectivement, c'est pas un dossier. Proua sõna, no jah, aitäh, see ei ole lihtne küsimus. põhimõtteliselt on eesmärgiks see, et piiratakse väetiste kasutamist, tootmine oleks piisav äh, ning arvestatakse äh, keskkonna ning äh, rahva ja looma tervisega, nagu Andrea teised tekkis mul küsimusi lämmastiku direktiivi muutmise kohta, aga tahaksin biostimulaatoritele tähelepanu juhtida. me oleme teinud ka muudatusettepanekuid kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend kaheksa, tegemist on äh, sellega tahetakse kaitsta erinevate äh, kahjurite eest taimi ning neid toita ning sellisel juhul tuleks samuti läbi viia ja uurida biostimulaatoreid, seeläbi on meil võimalik tagada jätkusuutlik äh, ning äh, mahepõllumajandus. praegu tuuakse tihtilugu sisse mujalt selliseid väetiseid, äh, mis maksavad palju ja on kulukad põllumeeste jaoks. Tak, czekamy teraz na pana posła Hauslinga, na jego wypowiedź. Proszę suur tänu, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt härra Jaarile vastata, ma arvan, et me ei peaks siin pisaraid valama, sellepärast et meil on siin jagatud vastutus. võib-olla ka teised komisjonid oleksid rohkem pädevusi sa-, sa-, soovinud äh, ja mis puudutab Keskkonnakomisjoni ja Kaadmiumi, siis nende tegutsemine on täiesti arusaadav. ja kui vaadata, kui paljud Põllumajanduskomisjoni liikmed on ka Keskkonnakomisjoni liikmed, siis üllatab mind, et miks te nüüd kardate, et seal võetakse vastu otsuseid, mis kahjustavad talunikke mina olen oma fraktsiooni variraportöör Keskkonnakomisjonis just selles samas küsimuses ja ma muidugi saan aru ja toetan seda, et me arvestame ka keskkonnaküsimustega äh, ning terviseküsimustega, kui me räägime väetistest ja kui Euroopa Liidul on nüüd strateegia kaadmiumi koguseid vähendada, siis me ei saa ju väetiste puhul öelda, et ei, ei, et kaadmiumiga pole probleeme sest, sest kuuskümmend protsenti pinnasest olevast kaadmiumist tuleb just põllumajandusest. me ei saa siin väita, et probleemi pole, probleem on olemas ja seda äh, kaadmiumi määra tuleb vähendada ja saan aru, et siin on teatud liikmesriikide huvid mängus ja ka väetisetootjate huvid mängus, aga see ei ole minu jaoks nii tähtis, ma tean, et see nii on, aga minu arvates ei saa meie põllumajanduse esindajatena toetada seda, et keemiliste väetiste puhul ei vähendata siiski ka piirmäärasid ja kui komisjon ütleb, et kakskümmend milligrammi on piir, sii-, ja et see on tehniliselt võimalik, siis miks me peaksime sellele vastu olema? ma arvan, et meil tekib probleem usaldusväärsusega täiskogul just siis, kui me toetame alati ainult äh, neid, äh, kelle jaoks äh, keskkonnaküsimused ei ole nii tähtsad sellele libedale teele me ei tohiks minna ja ka nende arutelude puhul, mis me siin praegusel hetkel peame ja ka direktiivi muutmisel, peaksime me siiski tõstama ka seda, et meie jaoks on ka keskkonnaküsimused tähtsad, tihti öeldakse ju meile, teie jaoks on tähtis ainult põllumajandus ja mitte keskkonnaküsimused, me peame näitama, et meie jaoks nii põllumajandus kui ka keskkond on sama tähtsad. ja kui nüüd me ka Arengukomisjonile esitame palve, et nad arvestaksid Põhja-Aafrika arenguga, siis noh, jah, võime ka seda arutada, aga ma arvan, et see ei saa olla küsimus, millega me tõsiselt arvestame selle direktiivi väljatöötamise puhul. ma arvan, et siin ei ole vaja sellist kunstlikku sõda tekitada vaid me peaksime pigem pingutama selle nimel, et saame läbi surutud oma huvid, aga arvestame ka teiste äh, arvamusega. aitäh ja järgmisena kolleeg Buda, palun. aitäh. paar üldist märkust selle teema kohta meie tahame saavutada tasakaalu tööstuse ja põllumeeste huvide vahel. ma arvan, et sellega peaks eh, tegeldama just nimelt põllumajanduskomisjonis, sellepärast et eh, siin on meil kõige lähedasemad eh, suhted põllumeestega. tahaksin juhtida ka teie tähelepanu ühele olulisele küsimusele, mis on seotud sellega, mis tööstus saaks ära teha. rääkisime kadmist ja meil oleks vaja teavet tööstuselt just nimelt. ainus riik, kus kaadmiumi toodetakse vastavalt nõuetele, on Venemaa ja me peame selgusele jõudma selles, millist tasakaalu me tahame. jah, me tahame, et põllumajandus oleks keskkonnasõbralik, aga jällegi meil on ka vaja keemilisi aineid. härra Caputo. aitäh, tahaksin äh, avaldada äh, tunnustust eelkõige just kolleegile selle suurepärase raporti puhul. kaadmiumi kohta kolleegid juba rääkisid, aga tahaksin veel täpsustada kahte asja, mis on väga olulised eh, põllumeeste jaoks. kui ostetakse väetist, siis on vaja, et oldaks kinni, peab olema võimalik kindlaks teha, et nende väetiste kvaliteet vastab sellele, mis on nõutud. vaatame potassiumi, äh, fosforit ja muud viisteist, viisteist, viisteist, siis äh, märgistusele ära toodud äh, väärtused ei tohiks ületada seda, mis on meil määruses. ja samuti puudutab see ka üldiselt toitaineid kui põllumehed ostavad samu väetiseid, siis siis on tegelikult vaja uuesti kontrollida nende nõuete täitmist ja see tähendab seda, et see viisteist, viisteist, viisteist, millest alguses rääkisin, ei pruugi enam vastata tõele. ning mis puudutab veel sama põhimõtet, siis ähm, viieprotsendiline kõikumine kaalu puhul äh, on liiga suur. ei ole ju võimalik, et ostetakse äh, kilo väetist ja saadakse ainult äh, üheksasada viiskümmend grammi lõpuks väetised Äh, peavad olema ikkagi kättesaadavad, äh, aga peavad vastama ka kasvatatavale kultuurile, sellepärast et me ju ei taha toita maapinda, vaid ikkagi taimi. samuti tuleb äh, vaadata, milliseid võimalikke väetise liike on, kas on võimalik lahustuvaid väetiseid kasutada. lahu- äh,, fosfori lahustuvus tuleb ka siia sisse kirjutada sellest tulenevalt ning teen samuti äh, Äh, muudatusettepaneku äh, just nimelt äh, miinimumtasemete kohta mineraalsete väetiste puhul. ma loodan, et need muudatusettepanekud leiavad toetamist ka raportööri poolt ja ma loodan, et me ei lase sellel võimalusel käest minna ning suudame reguleerida kõnealust valdkonda. härra Tess, aitäh, härra esimees, suur tänu Jan Häitemale koostatud arvamuse eest. ka mina tahtsin rääkida piirmäärade paikapanekust, et sellega võib täiesti mööda panna me teame, et põllumajandusvaldkonnas on tehtud uuringuid, spitaal Hoffing Kempten näiteks viis läbi uuringu, et kuni kolmsada nelikümmend kilo väetise puhul kui seda kasutatakse nii, nagu ette nähtud, eh, tegelikult pinnasesse või eh, ka põhjavette väga palju väetist ei jõua, nii et kui siin räägitakse saja kaheksakümnest kilost, siis see ei ole õige, siin eh, räägitakse piirmääradest, mis absoluutselt ei vasta tegelikule olukorrale. me muidugi tahame, et keskkonda ei kahjustataks, aga Martin ütles et, et kuuskümmend protsenti Eh, nitraatidest eh, tulenevast kaadmimist, on kunstlikest väetisest eh, ja siis rääk-, näiteks kaheksakümmend protsenti ainetes, mis satuvad pinnasesse mahe viinamarjade kasvatamisel, ei tule väetisest, vaid hoopis mujalt, nii et me tõesti peaksime arvestama ka sellise küsimusega ja et me ei eh, laseks siin en-, eh, venelastel ennast kotti panna. siis äh, muidugi tuleb rääkida sellest, mis on ka saavutatud. me oleme siin läbi viinud uuringuid, näiteks on praegusel hetkel siin ilmselgelt välja tulnud uuringutest ka see, et pinnases ei ole meil piisavalt väävlit, see tähendab seda, et me peame väetama äh, väävlit äh, pinda lisama, juhul kui me tahame, et saak oleks selline, nagu ette nähtud. härra Tarabella, palun. tänan, esimees. ma võib-olla nüüd kordan ennast või seda, mida kolleegid on juba öelnud Andrei Donanõ ja teised. teen lühidalt seega, räägin sellest, et mõned on kujutanud, et me avame lämmastikudirektiivi nüüd selles kontekstis. selles osas ma tahan täielikult toetada kolleegi, kes ütles, et ta ei soovi mitte mingil juhul seda direktiivi avada. see kindlasti ei ole kõige õigem viis kasutada seda ära kuivõrd äh, lämmastikudirektiiv on äärmiselt oluline pinnase kaitseks, see on tõeline Pandora laeka avamine. sest kui see läbivaatamine peaks toimuma, loodetavasti mitte, siis tuleks direktiiv tegelikult läbi vaadata kui selline, mitte mõne teise, mõnes teises kontekstis. olen ka variraportöör IMCO-s sellel teemal ja tänan tähelepanu eest härra Jaar, palun. Äh, äh, aitäh, esimees, mis puudutab kaadmiumit, äh, ma ei ole geoloog, aga meil on siin erinevad lubjavarud Euroopas, vähemalt kaks erinevat ja me räägime ju tegelikult ka lubjast erinevates väetisesegudes ja näiteks Ida-Saksamaal ja Poolas on meil tõesti ka lubjavarusid ja näiteks minu kodupiirkonnas on võimalik äh, äh lupja saada neljakümne kilomeetri kauguselt, nii et me ei pea tõesti kaugelt äh, seda lupja tooma, aga nagu ma ütlesin, äh, igal pool ei ole lubjavarusid ja tõesti, piirmäär on kolmekordne, see ei pruugi ilmselge olla ja ma arvan, et seda tuleb arutada. ma tahaksin, et kolm komisjoni tuleksid kokku ja vaataksid need vastuolulised seisukohad siis läbi, ei ole nüüd nii, et üks komisjon tahab teisele ära teha aga ma ei taha, et hiljem keegi tuleb minu juurde ja ütleb, et ei teadnud seda, jah, pädevused on, see on kõik väga tore, piirmäärad on ka tore, aga mingil hetkel tekib siis kiusatus, et äh, vaadatakse seda kõike nagu tunnelis äh, prillide, äh, prillid ees keegi ei näe enam midagi ja näiteks proua Kardiini keskkonnakomisjonis tõesti võitleb viimse hingetõmbeni ja mulle on jäänud mulje, et keskkonnakomisjon ei saa päris täpselt aru, mis on nende tulemus, nende otsuste tulemused ja ma tõesti tahan, et esimehed tegeleksid selle küsimusega, et kõik teaksid, millised on mõjud ja me ei tohiks ära unustada ka proportsionaalsuse põhimõtet. jah, ma Äh, roheliste puhul tihti nad vaatavad seda öö, äh, niimoodi, nagu neil oleks äh, tegemist väikeaiapidajatega, et mina oma aias teen kõik korda ja mis mujal toimub, see mind ei huvita, aga Euroopaga ei saa maailm otsa, me peame tõesti mõtlema, et mida need otsused tähendavad, et noh, meie paneme siia endale päitsed pähe, aga ülejäänud maailm liigub suure galopiga edasi, nii et tõesti, me peame seda kõike veel kord arutama, sest et kõik kolm komisjoni ka teaksid, millised on nende otsuste tulemused ja ma tõesti soovin, et veel kord tuldaks kokku ja vaadatakse otsused üle selleks, et äh, komisjonid siin erinevate strateegiatega edasi ei liiguks, aitäh. proua Schreier, palun. aitäh, esimees tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal osalesin ma esimesel talunike kokkutulekul, kus räägiti just nitraatide direktiivist ja rääkida sellest, äh, kui palju on toitaineid väetistes. nüüd on aasta kaks tuhat seitseteist ja nüüd me oleme Brüsselis selleks, et head piirmäärad paika panna. toona juba räägiti, et Brüsselis tuleb korralikud piirmäärad paika panna. aitäh, Jan Höitemale suurepärase raporti eest aga me ei ole mitte sammugi edasi jõudnud aastal kaks tuhat seitseteist, millest me siin räägime? täna hommikul on räägitud sellest, et Põllumajanduskomisjonil ja Keskkonnakomisjonil on erinevad arvamused. keskkonnakomisjonis olen mina ka täisliige ja meil õnnestus saavutada see, et ringmajandus põllumajandussektoris äh, väga tähtsat rolli mängiks. me räägime siin mineraalide taaskasutusest, piirkondlikust poliitikast ja volinik on, Vella on seda ka kogu aeg toodud, me räägime siin pinnasest, veest, õhust. kõige kolmega tuleb tegeleda, meil on ka teistsuguseid äh, piirmäärasid vaja kui see, mis meil on varem Euroopas paika pandud kui me räägime ringmajandusest, siis ringmajandus oli üks tähtsamaid punkte äh, Äh, ja siin on väga tähtis just maavarade taaskasutamine. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me rääkisime fosfaadist, miks hiinlased investeerivad äh, just sellesse valdkonda Euroopas, sest nad näevad, et fosfaat on uus kuld ja me tõesti peaksime omavahel sellest kõigest rääkima ja me peame ka kokkuleppele jõudma, sellepärast et meie otsused muudutavad väga palju talunikke ja ettevõtteid, aga põllumajandussektoris on ka väga palju pereettevõtteid ja ka nendele peaks jätma mingi kaalutlusõiguse ja mänguruumi. siin arutelus tuleb selgelt välja see, et me mängime kõik hargmaiste ettevõtete kätte ja seda arutati ka keskkonnakomisjonis ja Peeter Jaari ütles, et meil oli suurepärane koosolek keskkonnakomisjonis, te kuulasite ära ka toona põllumajandussektori esindajad ja nad ütlesid ka, et meil on vaja raha. meil on siin näiteks EFSI fondide vahendid, seda kõike tuleb kasutada. nii et kuulakem ära volinik Vella äh, ja tuleb mõelda tõesti, kuidas me keskkonnakomisjoniga kokkuleppele jõuaksime. millest me siin räägime? me räägime siin praegu kunstlike väet-, väetisetootjate lobiga ja need ei ole mitte ainult Venemaal, vaid äh, meie enda Euroopa kolleegide hulgas näiteks Itaaliast ja Poolast on korralikult kunstlike väetisetootjate lobiste siin kohal ja peale selle ka keemilised ühendid või ka äh, kunstväetised, need on ka väga tähtsad. näiteks äh, ei taheta alati kasutada maheväetiseid, vaid ka kunstlikke väetiseid, iga talunik on erinev, igaüks teeb nii, nagu oskab ja tõesti, meie oleme need, kes peavad tegelema kõikide nende osapooltega ja ei saa ju ju näiteks äh, talunikele ette kirjutada, mida täpselt kasutada või mida mitte. meil on siin tõesti süsteeme, kus on väga palju selliseid süsteeme, kus on võimalik kanalisatsiooni vett puhastada ja seda vett siis kasutada äh, põllumajanduses, aga seda ei tohi teha sellepärast, et Euroopa piirmäärad on liiga karmid ja tõesti, me peaksime praktilisest elust õppima. me räägime siin näiteks tõesti äh, sõnniku ringmajandusse viimisest, me peame siin mõtlema selle peale, kuidas erinevaid äh, ühendeid uuesti kasutada ja Jan Heitemaa arvamusest tuleb see ka väga hästi välja. nüüd nitraatide direktiiv, me tõesti tõesti peaksime siin ka vaatama seda, mida on öelnud äh, kolleegid, kolleegid siin laua taga. meil oli keskkonnaminister Hollandis toona, kui nitraatide direktiivi välja töötati, väga karmikäeline, väga tähtis on tõesti hoolitseda pinnase puhtuse eest ja me peame vaatama, mis seal kõik omavahel on seotud, kuidas jäätmed ja kõik muud küsimused mõjutavad seda, aga see kõik, nagu siis selgub, on nitraadi direktiiviga vastuolus, isegi kui lahendused on olemas tihti räägitakse ka oliividest praegu on meil Hollandis suur katastroof sellega, et äh, talunikud ei pea kinni seadustest, kuigi nad äh, keskkonnasäästlikult toodavad ja seda kõike sellepärast, et piirmäärad on liiga karmid. nii et sellega tuleb tegeleda. ja nüüd küsimus Jan Heitemale ja tegelikult olen siin nõus äh, Peeter Jaariga, ma tegin väga palju muudatusettepanekuid. ma tõesti leian, et et äh, Keskkonna- ja Põllumajanduskomisjoni tegevus peaks käima käsikäes. ja mis saab siis näiteks, äh, kui ühes komisjonis need mul läbi lähevad ja teises mitte. mis puudutab kadmiumit, siis kolleeg Kardiini tegi väga-väga hea muudatusettepaneku, vaadake seda täpselt äh, läbi, see on tõesti väga hea ja ma tõesti leian, et me peaksime pigem jõud ühendama, mitte oma va-, üksteise vastu võitlema kui Hollandis ja tegelikult kogu Euroopas soovitakse esirinda jääda, siis ei tohi ära unustada maapiirkondasid ja põllumajandust. ma ei tea, mis toimub täpselt Prantsusmaal, aga me peame nüüd tõesti hoolitsema selle eest, et numbrid oleksid õiged, sellepärast et talunikud istuvad pigem traktoriroolis, sellega nemad tegeleda ei saa. ühendagem jõud, sellepärast et see on parim, mida me Euroopas üheskoos teha saame. proua Mäkines. Uh, aitäh ja aitäh raportöörile. mõned kommentaarid, mis puudutab jagatud vastutust, ma leian, et me peame olema väga ettevaatlikud, et me kõik teeksime endale selgeks ka selle siin erinevates komisjonides, et mis on meie otsuste koosmõju ja sellepärast on mul väga hea meel, et komisjonide esimehed tuleksid kokku ja üritaksid koordineerida seda seadusloomelist tööd, sest selle mõjud on tõesti kaugeleulatuvad. teiseks, nitraatide direktiiv minu isiklik arvamus on, et nitraatide direktiivi vastane võit menetlus, see oli võib-olla kuidagi ka mingi väärarusaam, sest see oleks nagunii tulnud ja talunikud peavad sellega leppima. saan aru muudatusettepanekutest, mida on teinud raportöör ja nad on ka mõistlikud minu arvates. mõned ütlevad, et me ei tohiks siin nitraatide direktiivi üle arutelusid uuesti alustada, aga ma leian, et me peaksime selgitama, et me ei ava neid alus, arutelusid selleks, et äh, seda üle vaadata, vaid sellepärast, et siin on teatud probleeme selle direktiiviga, eriti mis puudutab loomas, loomse sõnniku kasutamist. ja ma saan väga hästi aru, mis suunas raportöör liigub siin juhul, kui talunikud peaksid meid täna siin kuulama, kuigi ma arvan, et nad praegusel hetkel on pigem äh, sõnnikut laotamas kodus äh,, Äh, meil tuleb rääkida väetistest, mis oleksid usaldusväärsed ja mis tagaksid korraliku saagi ja et see saak oleks siis toiduahelas äh, sees ja niimoodi, et see tervist ei kahjustaks. mis puudutab hinda, siis tõesti, kaubandusküsimused on väga tähtsad. meil on probleeme siin Venemaaga, me kardame, et me näiteks energiaküsimustes liialt sõltume Venemaast ja tegelikult sama mure tekib nüüd ka väetistega, et kui me liiga palju sõltume Venemaa väetisest äh, ma oleksin siin väga ettevaatlik ka selles küsimuses, kuidas äh, äh, me edasi läheme, ärgem kiirustagem, mõelgem kõikide tagajärgede peale kõikides vastutavates komisjonides, sest siis me oleme oma töö hästi teinud. see küsimus on talunike jaoks tähtis, nagu ma ütlesin, nad on praegusel hetkel põllu peal, mitte ei kuula meid, aga meie otsused mõjutavad nende saatust ja me peame hoolitsema selle eest, et need mõjud oleksid positiivsed, mitte negatiivsed proua Aguilera, palun. aitäh. räägime siin kaadmimist äh, ja me ei vastuta selle küsimuse eest, aga mitu korda on see kaadmiumi küsimus siin tõstatatud. ma tahaksin natukene kommenteerida komisjoni ettepanekut. minu arvates ei ole see vastuvõetav ja ei ole ka võimalik see, et neid kadmiumi piirmäärasid, mis on välja pakutud, hakatakse ka kohe rakendama, need on tõesti äärmuslikud. ka mina leian, et eesmärgiks peaks olema kadmiumi äh, määrade vähendamine, aga komisjoni ettepaneku automaatne rakendamine ei ole lihtsalt võimalik ikka ja jälle tekib seesama küsimus, meil on põllumajanduskomisjonis üks arvamus ja keskkonnakomisjoni arvamus on täpselt risti vastu ma olen põllumajanduskomisjoni täisliige ja keskkonnakomisjonis asendusliige ning ma tõesti leian, et me oleme austuse ära teeninud nii põllumajanduskomisjonis kui ka keskkonnakomisjonis. ja sellepärast ma arvan, et see ettepanek on selline, mida ei ole võimalik äh, ellu viia. on täiesti selge, et me hakkame siis kas Venemaalt äh, Soome kaudu või siis Marokost äh, neid väetiseid tarnima ja see tähendab äh, seda, et meil tekib probleeme tegelikult äh, väetisetarnetega, sest Põhjamaa Rakost äh, väetise tarnimine ei ole väga lihtne, seda on öelnud ka eksperdid. nii et me tõesti peaksime arvestama nende küsimustega nii et see otsus võib teatud äh, äh, tagajärgi endaga kaasa tuua, nii et kolleeg Gardiini ettepanek on minu arvates täiesti vastuvõetav. igaüks muidugi peab üritama jääda oma seisukoha juurde, aga siiski austama ka teiste seisukohti, ükskõik kas ollakse siis äh, seisukohal, mis toetab pigem keskkonda või pigem põllumehi. tõesti, kogu see töö on väga väsitav, meil kõigil on olemas informatsioon ähm, meie otsuste mõju kohta, aga ma arvan, et me ei tohiks siin jääda äh, maksimaalsetele seisukohtadele, vaid peaksime tegema kompromisse. ja nüüd ma pöörduksin komisjoni poole, Johanna Bentsen, palun. Thank you very much, Mr Chairman aitäh, esimees! suur tänu sõna andmast selles tähtsas küsimuses, see on komisjoni jaoks väga tähtis äh, dokument äh, ja meil on väga hea meel näha, et selles küsimuses tehakse edusamme. nagu paljud teist juba mainisid, äh, tegemist on kahjuks väga kompleksse küsimusega, see on nii tehniliselt, õiguslikult kui ka poliitiliselt tõesti äh, väga kompleksne küsimus, siin on kaasatud jäätmed, keemilised ühendid äh, ja nii edasi. nii et tõesti ka komisjonis väga paljud erinevad osakonnad tegelevad selle küsimusega. täna saame me teie analüüse, teie muudatusettepanekuid analüüsida, aga teha seda ainult esialgsete arvamuste najal sellepärast suur tänu selle võimaluse eest täna siin esineda. väga palju tööd on tehtud äh, muudatusettepanekutega, see tuli täna siin ka väga selgelt välja. mõned nendest muudatusettepanekutest äh, on ka uusi terminoloogilisi kontseptsioone sisse viinud, nagu näiteks äh, mineraalväetised mitteorgaaniliste väetiste asemel siis on tehtud ettepanek äh, INEP toodete kohta kõik äh, sellised ettepanekud, millega soovitakse peegeldada paremini sõnakasutust, tegelikku sõnakasutust, on sellised, äh, millesse komisjon suhtub väga positiivselt ja oleme nõus sellega arvestama, kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud. siis need muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, toitainete äh, võimalikult suurt kasutust, äh, see on tõesti komisjoni kõige tähtsamaks eesmärgiks, aga selle puhul tuleb hoolitseda ka selle eest, et ei seataks ohtu keskkonna ja tervise kaitse eesmärki ja kui tohib, siis ma tooksin välja kolm probleemi, mis minul tekivad, kui ma loen seda arvamust, ähm, mis on esitatud. kõigepealt biostimulaatorid. Ähm, kui me räägime biostimulaatoritest, siis äh, tuleb hoolitseda selle eest, väetiste direktiivis ei oleks sees neid aineid, mis puudutavad tegelikult taimekaitse direktiivi. siin on tehtud ettepanekuid äh, näiteks äh, mis puudutavad biostressi parandamist, äh, selle kohta on eraldi ettepanek ei ole nii, et need tooted turult kaoksid, see ei ole ka komisjoni eesmärgiks, aga neid tooteid reguleeritakse taimekaitse määruse kaudu biostimulaatorite puhul on tehtud päris palju ettepanekud, mis puudutavad mikrobioloogilisi biostimulaatoreid ja mikroorganisme, mida ei ole välja toodud äh, selles nimekirjas äh, kategoorias seitse komisjoni ettepanekus ja meie arvates on tähtis, et meil oleks tegemist äh, lõpliku nimekirjaga äh, mikrobioloogiliste biostimulaatorite kohta määruses. me saame aru, et seda nimekirja tuleb pikendada, tehnilisel tasandil komisjonis me teeme ka tööd selle nimel aga usaldusväärsuse säilitamiseks on tõesti väga tähtis, et kas kaas seadusandjad või siis komisjon panivad siis paika selle nimekirja mitte aga äh, tööstusliku standardimise ettevõtted, äh, siis äh, aktiivained pestitsiitide ja ka biotsiitide kohta ka siin tuleb hoolitseda selle eest, et äh, need oleksid kahjutud. siis on tehtud ettepanek äh, kustutada teatud äh, keemilise hinnangu nõuded REACH-i direktiivis, siis see keemilise mõju hinnang REACH-i direktiivis puudutab primaar- äh, Äh, sisendeid. Need on tegelikult äh, ainsad äh, ained, mis on komisjoni ettepanekus kirjas, kui need välja võetakse, siis riske on väga raske hinnata. ja veel üks märkus, mis puudutab äh, kahjutud toitainete ringlusse, puudutab mineraalväetisi ja ettepanekut äh, äh, fosfori ja teatud nii äh, ja ka lämmastiku piiramise kohta, me kardame, et sellega pandaks tõke ette väga paljudele uuenduslikele meetmetele, mida meie tegelikult soovisime selle määruse kohaldusala sisse tuua lähitulevikus ja me praegusel hetkel ei ole ka saanud aru, miks seda tehakse, sest kui me räägime talunike eh, informeerimisest äh, majandusliku tõhususe ja ka erinevate taimede kättesaadavuse osas, siis me ei saa aru, et eh, miks me ei peaks seda tegema. Need on mõned meie märkused äh, praegusel hetkel ja mis puudutab kõiki muid äh, tehnilisi ja õiguslikke äh, aspekte, mida te praegusel hetkel analüüsite, meie oleme valmis teile andma infot, mida teil on vaja selleks, et lihtsustada kompromissile jõudmist selles komisjonis, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Haitemaa. tänan esimees, tänan voli, tänan komisjoni, tänan kõiki kolleege kommentaaride eest. kõigepealt, palju on juba ära öeldud lämmastikudirektiivi kohta ja mina äh, siis selgitaksin veel kord, mis minu ettepanek oli selles muudatusettepanekus. me ei taha avada lämmastikudirektiivi võib-olla leiame me lahenduse nüüd selle probleemi lahendamiseks, mis siin nüüd mängus on? mõnedes valdkondades Euroop-, mõnedes piirkondades Euroopa Liidus ja ka mujal tegelikult on sama probleem. keskkonnanõuded on sellised, et põllumehed ei saa oma looma sõnnikut täielikult ära kasutada omal maal ja seepärast nad ei, neil ei ole piisavalt, nad ei saa seda kasutada, seepärast nad peavad kunstlikku väetist sisse tooma. mis nüüd selle loomasõnnikuga saab, nad, seda ei saa kasutada kohapeal, seda tuleb eksportida, mõnikord seda ka töödeldakse, ka kasutatakse näiteks tsemendis, teedeehitusel ja muudes valdkondades. nüüd on selline olukord, et toitained, mis on loomasõnnikus, need ei kasutata täielikult ära ma tahan selle probleemi lahendada. ehk siis, et me saaksime neid toitaineid, mis on loomsõnnikus, kasutada paremal moel, et me ei sõltuks nii palju toitainetest, mis tulevad siis mineraalväetistest. ja seepärast mina näen ainult ühte lahendust, et me muudaksime loomasõnniku definitsiooni paraku see definitsioon on lämmastikudirektiivis nii et minu ettepanek ei ole lihtsalt avada lämmastikudirektiivi, minu eesmärk on muuta loomasõnniku definitsiooni, mis on seal olnud puutumatult juba kolmkümmend aastat. kui me loomasõnniku definitsiooni ei muuda, siis on võimatu kasutada toitaineid loomasõnnikus ja see märgistusega väetisetoodete turul midagi teha. tulevikus järjest rohkem me näeme, et toitained, äh, mis on loomsõnnikus, läheb, neid läheb järjest rohkem kaotsi. eriti tahaksin pöörduda siin sotsiaaldemokraatidest kolleegide poole, ka variraportööri poole, äh, tõesti leidkem lahendus, uurigem ringmajanduse potentsiaali, sest et tõepoolest siin on midagi endiselt puudu ja veel mõningad teised kahtlused. tehnoloogia ei ole veel piisavalt kaugele arenenud, me ei suuda hea väetise tarvitamise, tootmiseks veel täielikult loomsõnniku toitaineid ära kasutada väidetakse. mina leian, et me peame lihtsalt äh, lõpetama vaidluse teemal, kumb oli enne, kas kana või muna, kas asi on tehnoloogias või mitte. ma tahaksin krito-, kriteeriumi, millega me kõik oleme nõus, et saaks investeerida lihtsalt et meil on võrdluskriteerium olemas, et investeerijad teavad, millega on tegu. hetkel pole mingeid suuniseid, pole mingeid kriteeriume, tahetakse investeerida, kuid ei ole selge, kui kaugele on võimalik minna ja seepärast jäävad investeeringud ära. potentsiaal jääb kasutamata, seepärast ma tahan, et oleks võrdluskriteerium võib-olla mitte praegu, aga võib-olla tulevikus, kui tehnoloogia on olemas, siis saab seda ka kasutada. ja nüüd õiguslikud kahtlused, kas me saame muuta loomasõnniku definitsiooni lämmastikudirektiivis ja siis hiljem väetise määruses. mina ütlen, et jah, seda saab teha ja miks ma selles kindel olen? sellepärast, et ka komisjoni ettepanekus äh, on tehtud täpselt sama. komisjon näiteks on muutnud biostimulaatorite definitsiooni ja taimekaitsematerjalide definitsiooni. Nad on muutnud mõningaid definitsioone ka äh, loomsete kõrvalsaaduste ettepanekus, nii et seda on juba tehtud. muidugi ma näen, ma saan aru, mis kartused seis-, seostuvad lämmastikudirektiivi muutmisega, aga minu meelest see on ainus lahendus. aga võib-olla leiame midagi muud, äh, et tõesti ringmajanduse potentsiaali vallandada. ja proua Tõlae, kes juba läks ära, paraku ütles, et see on kohustuslik. ei, kindlasti mitte. Äh, ma lihtsalt tahan avada selle võimaluse et toitained, mis on loomasõnniskus, mis muidu läheksid kaotsi ekspordis, et neid saaks taaskasutada. C-märgisega väetistena. tahan, ootan edasisi arutelusid teiega, kolleegid, et me siis lõuks, jõuaksime lahendusele ka selle loomasõnniku osas. dziękujemy panu posłowi dziękujemy za wypowiedzi. suur tänu härra Aitema suur tänu kõigile kes osalesid arutelus ja kelle sõnavõtud on äh, selgelt näidanud kui keerukas teema see on peame tõepoolest jõudma kokkuleppele ka teiste komisjonidega siin parlamendis kolmekümnendal mail toimub komisjonis meil siin hääletus, suur tänu kõikidele. ja nüüd läheme edasi koordinaatorite koosolekuga. ning äh, kell kolm jätkub libekomisjoni koosolek. agrikomisjoni koosolek.